tahaksin veel kord toonitada, et äh, tuhandetel inimestel, kes Lissabonis äh, demonstreerivad, on saanud sellest asjast täiesti villand. tänan. nüüd oleme kõnelejate nimekirja läbi võtnud ja jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, üheminutilised sõnavõtud on läbi ja nüüd hakkame käsitlema teemat Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegia, sõna saab äh, proua raportöör. kolleegi presento-. Äh, proua volinik, president, kallid kolleegid, minu omaalgatuslik raport, mis käsitleb Euroopa Liidu sisejulgeolekustrateegiat, äh, on mul väga südamelähedane ja ma esitan seda emotsioonidega Äh, nimelt kakskümmend aastat on möödunud kohtunik Falcone, tema naise ja tema saatja mõrvast. Äh, maffiavägivalla alla on langenud inimesed, kes on olnud pühendatud nendele teemadele, millest me räägime siin ja kõike seda mm, käsitleb minu raport. laupäeval hukkus koolis pommiplahvatuses laps ja kõik see loob ebakindluse õhkkonna ja seda kasutavad ära teatud ringkonnad, et oma vägivalga veelgi tagant õhutada. lisaks sellele veel looduskatastroofid, mis samuti on üks osa meie sisejulgeoleku strateegiast. me peame olema järgkindlad oma strateegias ja ma tänan Euroopa Komisjoni nende jõupingutuste eest, mis ta on teinud, aitamaks mind seda raportit koostada julgeolekudokumendis räägitakse, et kõik, mis me teeme, peab tuginema põhiõiguste, õigustele, õigusriigi põhimõtetele. ja väga tähtis on, et Euroopa Liidu institutsioonid etendaksid tähtsamat rolli strateegia elluviimisel, eriti pärast Lissaboni Eh, leppe vastuvõtmist ja selles raamistikus. Euroopa Parlamendilgi on siin oma roll etendada, nimelt seada eesmärgid ja samuti hinnata nende eesmärgide saavutamist. parlamendi roll on olla ka julgeolekuküsimustes täievoliline kaasseadusandja ja on vaja, et parlament, Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid teostaksid korralikku järelevalvet ka strateegia elluviimise eest. komisjonilt tuleb strateegia elluviimise kohta iga aasta aruanne ja pärast seda ka parlamendilt sünnib aruanne sisejulgeolekustrateegia ellurakendamise kohta. tähtis on, et Euroopa Liit vaataks, millised ohud on Euroopa Liidu julgeolekule. ja tähtis on, et need ametkonnad, kes sellega tegelevad, saaksid ka ohtusid korralikult hinnata Euroopa Liidus, tuginedes seejuures äh, läbipaistvale ja tugevale metoodikale eh, ja informatsioonile, mida koguvad liikmesriigid. kui me nüüd räägime peamistest eesmärkidest, mis komisjon on välja toonud, siis neid eesmärke ei tohi pidada ammendavateks. tegemist ei ole lõpliku nimekirjaga, aga tähtis on seada prioriteedid, võitlus, organiseeritud kuritegevused, terrorismi maffia vastu peab olema esikohal sisejulgeolekustrateegias, aga Euroopa Liit ei pea ainult reageerima, vaid peab ka ära hoidma. see on see suund, milles me peaksime edasi minema. ja me peame juba varakult märkama radikaliseerumise ilminguid, ekstremistide peatõstmist. aga siin on meil paraku suured lüngad, ja seda ka sisejulgeoleku strateegias, mis komisjon välja pakkus. koostöö kohapealsete kohtunikega on väga tähtis võitluses terrorismi, organiseeritud kuritegevuse vastu, samuti võitlus korruptsiooni vastu, keskkonnaalaste, majanduskuritegude ja tööstuskuritegude vastu. kui me räägime küberkuritegevusest, siis sedagi ei tohi kahe silma vahele jätta. komisjon räägib intellektuaalomandi kaitsmisest samuti ühe osana siis julgeolekustrateegiast, aga minu arvates see ei ole osa sellest. tegemist on hoopis keerukama nähtusega, mis on seotud rohkem inimeste isiklike õigustega ja sellest peaksime rääkima põhjalikumalt teinekord. ma tahan tänada äh, neid, kes andsid oma panuse selle raporti koostamisse. samuti fraktsioonide ametnikke, minu oma assistente, aitäh! köszönöm szépen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 suureks ohuks on väga hästi arenenud organiseeritud kuritegevus. samuti on ohuks äh, sisserändajad, kelle elatustase erineb oluliselt Euroopa Liidu keskmisest, niimoodi tekivad äh, ebaseaduslikud äh, majandusharud, ebaseaduslik tööturg ja prostitutsioon me peaksime kindlasti eelnevalt arvesse võttes töötama välja kompleksse Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia niimoodi, et arvestataks Euroopa Liidu välispoliitikat ja sisejulgeolekut äh, mõlemat. selline süsteem oleks Euroopa Liidu julgeoleku põhialuseks. tänan, proua Pasescu, palun! tänan, juhataja. vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine on üks olulisemaid Euroopa Liidu eesmärke ja meil tuleb astuda konkreetseid samme selleks, et meil oleks rohkem julgeolekut äh, kõikidel kodanikel nüüd on siin defineeritud viis põhivaldkonda ja pakutud välja erimeetmed. me soovime aga veel lisategevusi võitlemaks organiseeritud kuritegevuse ja üleüldiselt kuritegevuse vastu. ükskõik, kas me räägime siin äh, taskuvarastest või äh, autodest varastamistest, tihtipeale on tegemist äh, rahvusvaheliste võrgustikega, me peaksime rohkem kaasama Europoli ohtude hindamisel ja ennetustööl. suur tänu ja nüüd saab äh, sõna volinik äh, Malmström, palun. Uh, suur tänu ma tõu-, äh, nõustun teiega, proua Porcelina, et te mõistate hukka äh, need sündmused, mis äh, toimusid kakskümmend aastat tagasi Itaalias, selliseid rünnakuid ei saa kunagi kaitsta. ja muidugi ega see õnnetus, mis toimus selles koolis, on, on äärmiselt kahetsusväärne selle küla Äh, kooli nimetus oli just nimelt proua Falcone järgi nimetatud, ma käisin seal alles paar nädalat tagasi ise, rääkisime sellest, kuidas konfiskeerida organiseeritud kuritegevuse vahendeid, sellise barbaarsuse vastu peame me kõik olema. lubage tänada ka teie raporti eest, see töö on suurepärane ja suurepärane, äh, suur tänu kõikidele variraportööridele, see kindlasti panustab sisejulgeolekustrateegia arengule, me nõustume teiega selles osas, et sisejulgeolekustrateegia peaks olema ühtne, ühtne strateegia kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele ja agentuurile, tegevuskava peab olema väga selgelt paigas, sellepärast et äh, julgeolek äh, on äh, meie kõikide jaoks kõige olulisem. see sisejulgeoleku strateegia annab hea võimaluse vastata sisejulgeoleku riskidele, tehes seda läbi koostöö ja praegu teeme siis seda tsüklis, võitleme niimoodi vastu organiseeritule tõsisele äh, kuritegevusele ja toetame seda poliitilist tsüklit, kus äh, rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament on kaasatud äh, aruteludesse. praegu tegeleme teise äh, sisejulgeoleku strateegia rakenduse aruande koostamisega, mis jõuab teieni aasta lõpus. sisejulgeoleku strateegia rakendamine näeb ette seda, et me peame kinni oma viiest peamisest prioriteedist raske organiseeritud kuritegude vastu võitlemine, terrorism ja kübertegevus äh,, ähm, välispiiride haldamise tugevdamine ning loodusõnnetuste inimtegevusest tingitud õnnetuste suhtes vastupanuvaime tugevdamine. me oleme esimesest aruandest alates väga palju edusamme saavutanud, näiteks äh, vahendite konfiskeerim-, kaupade konfiskeerimine, võrgustike loomine, äh, Euroopa broneeringu infoleping ning äh, küberterrorismivastase ähm, keskuse loomine ning CEPOL-i ja Eurojustiga oleme me samuti rääkinud sellest, kuidas politseiüksuste vahel paremini koostööd teha nii riigiüleselt kui ka siseriiklikult ning väga oluline on kriitilise tähtsusega infrastruktuuri kaitse ning aasta lõpus on tulemas konverents, mis võtab kokku seni saavutatu ja radikaliseerumise tunnustamise võrgustiku öö, töö, vaatame ka seal üle. see teine aruanne võtab siis kokku selle, kui palju me oleme saavutanud varem lubatust, see, seesama poliitiline tsükkel on seal samuti vaatluse all kuid me pakume välja ka uusi meetmeid majandus- ja finantskriisist põhjustatud kuritegevuse vastuse või võitlemiseks, sellepärast et väga oluline on, et kõik ettevõtted tunneksid ka ennast turvaliselt. parlament on olnud vägagi kaasatud sisejulgeolekustrateegia rakendamisesse ja, ja ootan huviga koostööd teiega selles küsimuses ka edaspidi, suur tänu, härra president! suur tänu, proua volinik! käesolevaga on arutelu lõppenud ja hääletamine toimub homme kell kaksteist null null. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Cornelis de Jongi